härra esimees, lugupeetud saadikud, minu jaoks on alati väga hea meel tulla tagasi siia parlamenti, kus ma kahel korral viimase kahekümne aasta jooksul olen olnud saadik, eh, kus, eh, mille olulisest rollist olen ma täiesti teadlik. ma valmistun olema mm, majandus- ja rahandus-, maksundus- ja tollivolinik eh, Jean-Claude Junckeri komisjonis. olen selle üle väga uhke, eh, olen valmis täielikult eh, teenima Euroopa üldiseid huve, olen loodan seda teha piisava tagasihoidlikkusega ning teadlikuna tohutust vastutusest, mis minule langeb, võttes arvesse tohutuid väljakutseid, poliitilisi, nii poliitilisi kui majanduslikke, mis eurooplastel ees seisavad. mul on, eh, ma olen sügavalt veendunud, et Euroopal on praegu käes viimane võimalus see veendumus äh, on tekkinud viimast, äh, pikkade tööaastate jooksul, kus Euroopa asjad on alati olnud esiplaanil. olen olnud Euroopa saadik, olen olnud Euroopa Parlamendi asepresident, olen olnud Euroopa asjade minister, olen olnud äh, Rahvusassamblee Euroopa asjade komisjoni esimees ning viimaste kahe aasta jooksul olen olnud majandus- ja rahandusasjade minister Prantsusmaal. nii et kogu oma tööelu ja jooksul võin öelda, olen kogust südamest olnud eurooplane. Euroopa on minu silmis meie sajandi suurim poliitiline ettevõtmine. usun kogu südamest, et meie erinevused rikastavad meid, et rahvastevaheline lähenemine on positiivne nähtus iseeneses, et oleme tugevamad, kui suudame rääkida ühel häälel, et Euroopa Eh, idee suudab eh, meie eh, mandri traagilise mineviku selja taha jätta. <clears throat> ju praegusel hetkel oleme tähistame me Esimese maailmasõja, meenutame õigemini Esimese maailmasõja plahvatust Euroopas ning samuti mm, tähistame seitsmekümne aasta möödumist Euroopa vabastamist natsiteikest ning see tähendab seda, et Euroopa Äh, on sündinud kaosest. minul on ema, ma olen ema poolt Poola, isa poolt Rumeenia päritolu ning olen, minu perekond on pidanud öö, äh, üle elama äh, Shoa kirjeldamatu tragöödia Teise maailmasõja ajal ja olen veendunud, et meie mandri ühenemine kahe tuhande neljandal, kahe tuhande seitsmendal aastal öö, Eh, mille os-, millel osalesin ise Rumeenia eh, ühinemise raportöörina, on ajalooline hetk meie Euroopa tsivilisatsiooni jaoks. ja seda nii eile kui ka täna. minu jaoks on sellel tõsine poliitiline tähendus ning samuti on see ka minu jaoks isiklikult väga oluline. samas ma tean, et aina vähem meie eh, kaaskodanikke jagavad seda nägemust. tunnistagem, Euroopa ei ole enesestmõistetav kõigi jaoks. paljud kodanikud on praegu pettunud kõigepealt sellepärast, et nad leiavad, et Euroopa ei ole suutnud neid kaitsta, ei ole suutnud teha vajalikke edusamme, eriti viimaste aastate jooksul. see eh, Euroopa eh, põlgamine, majandusliku võimetuse, suutmatuse tunne Äh, olen näinud selle esilekerkimist viimaste aastate jooksul, eriti vaesemate äh, töötavate inimeste seas. ma ei kavatse resigneeruda. daamid ja härrad, me ei saa äh, nõuda oma kaaskodanikelt, Euroopa noortelt, et nad veelgi kannataksid, kannatlikud oleksid. kodanikud, keda on tabanud majanduskriis, olgu nad noored või vanad, naised või mehed, kõigis meie koduriikides, me ei saa lihtsalt vastata äh, neile, et Euroopa on äh, vajalik selleks, et kaitsta rahu, et Euroopa on kokku toonud eilsed vaenlased ja neist on saanud sõbrad. praegusel hetkel oodatakse meilt tulemusi, kavatsen teie toetusega äh, seda, selleks panuse anda loomulikult peame toetama lootust ja poliitilist tahet, see ongi minu tänane sõnum ning äh, see jääb nii äh, kogu minu mandaadi vältel. Euroopa on teinud viimastel aastatel edusamme. ma meenutan äh, liigutatult, kuidas Euroopa Parlamendis tähistati Euroopa laienemist kahe tuhande neljandal aastal ning samuti mäletan pikki öid Eurogrupis ja ECOFINis viimaste, mm, viimase paari aasta jooksul euro kohal hõljus tõeline kahtluse vari, kohtusime igal nädal selleks, et euroala ei laguneks laiali, et meie pangad ei läheks pankrotti. minu töös osales, oli kõige olulisem roll Euroopa Keskpangal ja tänu temale need spekulatsioonid euro eh, eh, kadumise kohta eh, lõppesid paljud riigid võtsid vastu raskeid otsuseid, tegid, tõid raskeid ohvreid ja praegu läheb neil paremini. Eh, pangandusliit on toonud finantsstabiilsuse kogu Euroopa jaoks. Euroopa Liidu eh, riigi eh, võlad on vähenenud ning euroala laieneb aina. ma olen kõigis neis lahingutes osalenud viimastel aastatel, olen selle üle väga uhke eurooplasena samas eh, olen piisavalt tagasihoidlik, et tunnistada, et eh, eelarve stabiilsus, finantsstabiilsus on äärmiselt vajalikud, kuid eh, samas meie kaaskodanikud ootavad meilt sotsiaalset progressi, majanduskasvu, töökohti. pea, meil on kohustus äh, teha kõik selleks, et majandus hakkaks taas kasvama, peame selleks kõik koos äh, edasi võitlema, selline on ka, leian, minu põhiline vastutus ja selles seisneb ka minu koostöö teiega. daamid ja härrad, mul on äärmiselt hea meel olla siin ja äh, pühenduda täielikult Euroopa ühishuvi teenimisele, teha koostööd Euroopa Komisjoni, teiste volinikega teha tööd teiega, olen selleks valmis olen äh, rääkinud sellest pikalt president Junckeriga, seda juba äh, kohe pärast Euroopa valimiste toimumist. mul on hea meel tema meeskonnas töötada, ma soovin teha koostööd äh, kõigi oma kolleegidega, asepresidentide ja volinikega, sest me kõik peame oma tarkust jagama, oma otsusekindlust kasutama, et Euroopa väljuks kriisist. ma olen täiesti kättesaadav kõigi jaoks, olen oma õigel kohal, olen valmis ühena kolleegidest äh, komisjoniga äh, koostööd tegema. ja sooviksin ühtlasi tänada suurepärase koostöö eest oma kahte eelkäijat, Olli Rehni ja Algerida Šemetat, samuti ka Michel Barnier'd, äh, kes on tegutsenud pangandusliidu loomisel. lugupeetud daamid ja härrad, meil on väga palju tööd veel edasi teha. ma kavatsen seda tööd teha otsustavalt parlamendi poliit-, poliitilisi nõudmisi ja demokraatlikke nõudmisi arvesse võttes. meie teekaardi järgmiseks viieks aastaks on äärmiselt nõudlik. me peame taaskäivitama eh, Euroopa turumajanduse eh, kodanike ettevõtete teenimiseks eh, ning meil on vaja selget sammu edasi meil on kahekordne võitlus ees. ühest küljest peame säilitama majanduse stabiilsuse, teisest küljest taaskäivitama majanduskasvu ei tohi neid kahte nähtust äh, vastandada teineteise vahel. E, me ei tohi e, tegeleda ainult kasutute vaidlustega, poliitilise kriitika või isiklike rünnakutega. me kõik teame seda, majanduskasvu ei ole võimalik saavutada, kui võlad ei vähene, kuid samas stabiilsust ja võlgade vähenemist ei ole võimalik äh, saavutada ilma majanduskasvuta. ma e, seega luban siin teie ees, et nõuan kõikide poolset eh, reeglite täitmist, kõikide liikmesriikide poolt. Eh, ei tohi olla leebed ühtedega, liialt ranged teistega, et kõiki riike, suuri ja väikeseid, tuleb eh, kohelda vastavalt samadele reeglitele, vastavalt sellele, mis nad on ära teeninud. võite olla kindlad selles, et minust saab õiglane ja erapooletu vahekohtunik. teen kõik selleks, et kõik, olgu nad kes tahes, mängiksid vastavalt ühtsetele reeglitele ja viiks edasi meie majanduse. samas peame vaatama üle meie eh, poliitika kogu Euroopa tasandil. Euroopa semestri tugevnemine, eh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ülevaatamine ning suunised, mille eh, kuulutas välja Jean-Claude Juncker, annavad meile võimaluse neid olulisi küsimusi edasi arutada. ma kavatsen endiselt tugevdada euroala. see tähendab Eh, süvendades eh, poliitilist ja institutsionaalset eh, struktuuri, selle toimimist, sellepoolseid vahendeid ning samuti mm, euroala laiendamist liikmesriikidesse, kes kriteeriume täidavad. ma võitlesin selle nimel, et euro säiliks kriisi ajal, teen seda edasi koos Valdis Dombrovskisega, sest usun südamest, me mõlemad usume südamest meie ühisraha tulevikku ma äh, soovin samuti täiesti selgelt panustada äh, sellesse, et teiega teha koostööd majanduskasvu taaskäivitamiseks. me ei saa ega tohi aktsepteerida seda, et majanduskasv ka järgmisel aastal on null protsenti. kuus pros-, kuus aastat pärast seda, kui majanduskriis ja rahanduskriis käivitus, on investeer-, täis, totaalsed investeeringud Euroopa Liitu endiselt seitseteist protsenti madalamad kui kaks tuhat seitse. ma teen koostööd oma kolleegidega selle nimel, eh, et käivitada kolmesaja miljardi eurole investeerimisplaan eh, mille on välja kuulutanud Jean-Claude Juncker. Euroopal on vaja investeeringuid, nii avalikke kui erainvesteeringuid, tuleb luua uusi töökohti, meil on vaja infrastruktuuri oma tuleviku jaoks. ma eh, kavatsen tõhusat koostööd teha lähikuudel Jürgi Kadaneni ja Jonathan Hilliga. samuti loodan, et majanduskasvu taastumine toob kaasa suurema sotsiaalse õigluse meie kodanike jaoks. me peame parandama Äh, need kahjud, mille majanduskriis on tekitanud, mis on äh, tekitanud äh, suuri kannatusi naistele ja meestele üle kogu meie kontinendi. me ei saa ega tohi aktsepteerida, et töötuse määrad jõuavad üks, üheteist koma kahe protsendini euroalal ja ka, puudutavad kahtekümmet kolme koma kolme protsenti noortest. majanduskasv peab olema jätkusuutlik, see peab looma töökohti homse, homseks, see peab taas andma usalduse meie noortele ning selles küsimuses on Marianne Tysonil ja minul väga sarnased seisukohad. ma äh, leian, et pean edasi toetama võitlust sotsiaalse õigluse eest, samuti kavatsen võtta tõsiselt vastutust majandus- ja fiskaalpoliitika küsimustes. teen kõik selleks, et võidelda aktiivselt maksuparadiiside maksudest kõrvalehoidmise ning passiivse maksuplaneerimise vastu. see ehm, on oluline nii majanduslikult kui eetiliselt. peame lõpetama pangandussaladuse Euroopas e, ja seda e, ka e, tulevikus, nagu otsustati G kahekümnenda kohtumisel Äh, me peame äh, suutma automaatset infot vahetada Euroopas ja globaalselt kogu maailmas ja äh, kavatsen ühtlasi toetada ühteteist liikmesriiki, kes on otsustanud luua finantsülekannete maksu tõhust- ja tõhustades omavahelist koostööd. toetasin seda algatust Wolfgang Schäublega ning teen seda tulevikus Euroopa Komisjoni liikmena ärgem unustagem ka eh, tollipoliitikat, mis puudutab väga konkreetseid küsimusi, see puudutab konkreetselt meie kodanikke ja VKE-sid globaalses maailmas. meil on vaja koostööd teha selleks, et luua Euroopa Liidus tolli kood kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuuks. see on väga oluline ülesanne, mille, eh, eh, mille täitmiseks kavatsen tihedat koostööd teha IMK ja Inter komisjonidega. Need eh, on mõningad valdkonnad, mida, mille osas soovin koostööd teha teie toetusel. härra Juncker soovib tõhusamat, poliitilisemat, ühtsemat komisjoni. Euroopa uues komisjonis soovin kaitsta Euroopa üldhuve ning äh, seda rohkem kui nii-öelda Euroopa majandust. soovin äh, kaitsta meie ühiseid reegleid. ma olen teiega väga palju äh, arutanud paljusid küsimusi, ma olen prantslane, olen sotsiaaldemokraat, ma ei häbene seda. kuid nagu kõigile kolleegidele ütlen ma, et ma ei esinda ühte riiki või parteid. nagu te neil on õigus nõuda, olen ma volinik, kes on pühendunud täielikult oma ülesannete täitmisele, kes on erapooletu, iseseisev ning eh, e, e, seisab eemal eh, isiklikest või riiklikest huvidest. Teie eh, kõrval ma kaitsen Euroopa huve. Euroopa on suurepärane poliitiline projekt, kuid nagu kõik poliitilised projektid, on ka tema ekslik, ta on surelik. ning mina sooviksin oma tööd teha ambitsioonikalt liikudes ühes õiges suunas edasi. selle nimel kavatsen teha koostööd parlamendiga, teie kõigiga eh, ning eh, eh, teen, teen oma tööd, olles valmis ära kuulama kõiki teisi, olen valmis dialoogi pidama teie kojaga, mida ma nii hästi tunnen, kus ma olin nii õnnelik, olles saadik. praegusel hetkel ma võin öelda, et olles endine Euroopa saadik ja minister, tean, kui oluline on demokraatlik äh, suhtlemine meie institutsioonide vahel ning see on minu jaoks äh, tõeline, äh, tõeline, tõeliselt oluline. lugupeetud daamid ja härrad, ma kavatsen oma demokraatlikke kohuseid täita, ma palun täna teiepoolset toetust, teiepoolset usaldust, et täita, et Eh, me saaks oma enda eh, ees seisvatest probleemidest üle ning eh, loodan samuti näidata üles oma head tahet vastates ausalt teie küsimustele. suur tänu teile!